heaks kiidetud. proua Barbara de Brun edastas mulle oma parlamendi liikme mandaadist loobumise avalduse alates kolmandast maist kaks tuhat kaksteist. parlament võtab selle teadmiseks ning vastavalt kodukorra artiklile neli lõikele kolm Äh, konstateerime, et tema äh, koht on vakantne. Rumeenia pädevad ametiasutused teavitasid mulle, et äh, proua Rovana Plumbi asendab alates kaheksateistkümnendast maist kaks tuhat kaksteist proua Minu-, Min-, Minodora Tsivkliveti. ma tervitan seda uut kolleegi ja meenutan, et kodukorra artikli kolm lõike kaks alusel äh, kuni tema mandaati ei ole kontrollitud või kuni keegi ei ole vaidlustanud tema mandaati, on proua Mindora Klivetil kõik õigused parlamendis, parlamendi organites, eeldusel, et ta on teg-, avaldanud, et tal ei ole ühtegi ametikohta, mis ei oleks kooskõlas Euroopa Parlamendi saadiku ametiga